kuulutatud täiskogu osa istungjärgu uuesti avatuks. protokoll ja vastu võetud tekstid seitsmeteistkümnendast jaanuarist on teile esitatud. ja nüüd tulen kohe teatiste juurde, mis mul tuleb teile edastada.